ma olen saanud nõukogult äh, seoses esimese lugemisega äh, määruse, äh, mis on seotud Euroopa Raudteeametiga ja mis puudutab raudteesüsteemide koostalitusvõimet, see ja ka direktiiv, mis puudutab raudteeohutust ja nende dokumentide täielikud pealkirjad mm, lisatakse tänase koosoleku protokollile. parlamendil on kolm kuud aega oma seisukoha võtmiseks nende osas ja see kuupäev hakkab jooksma alates homsest, viiendast veebruarist aastal.